tere hommikust, kolleegid! meie päevakorra esimene punkt täna on komisjoni avaldus Euroopa Parlamendi valimiste teemal aastal kaks tuhat neliteist ning tahaksin saadikutele meelde tuletada, et selle arutelu ajal meil ei ole vaba mikrofoni vooru. ja kohe annan sõna volinik Šemetale aitäh, president, lugupeetud saadikud. Euroopa Parlamendi valimised on alati väga oluline hetk Euroopa Liidu jaoks ning kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimised toimuvad eriti olulisel ajahetkel. komisjon on alati toetanud kõiki jõupingutusi tugevdada meie legitiimsust see ei ole mitte üksnes kõigi Euroopa Liidu institutsioonide huvides, vaid eelkõige on see ka Euroopa kodanike huvides. otsene esindatus äh, annab olulise legitiimsuse Euroopa Liidu tegevusele täna on meil rohkem kui kunagi vae, varem vaja üle-euroopalisi arutelusid, me peame paremini aru saama, mis on kaalul, meil on va-, su-, vaja suuremat valijate osalust ja äh, otsesemat sidet valimistulemuste ja komisjoni juhtkonna vahel oma septembrikuises kõnes olukorrast Euroopa Liidus kutsus president Barroso Euroopa erakondi üles esitama oma kandidaate komisjoni presidendi ametikohale Euroopa Parlamendi valimistel kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. Äh, poliitilised, kui poliitilised erakonnad äh, annaksid sellise lubaduse, siis äh, see suurendaks veelgi Euroopa Parlamendi valimiste Euroopa mõõdet. seda saab teha ilma aluslepinguid muutmata, sellepärast et aluslepingutes on kirjas, et kui parlamendile pakutakse välja komisjoni kandidaat, siis nõukogu peab seejuures ja komisjon peab seejuures arvestama siis valimiste tulemustega ning äh, ma arvan, et tegemist on asjaga, mida tuleks hakata koheselt ellu rakendama. mis puudutab soolist tasakaalu, siis te teate, et komisjon äh, toetab väga aktiivselt soolist võrdõiguslikult, võrdõiguslikkust, aga Teie kutsute üles äh, saavutama selle soolise tasakaalu juba järgmise komisjoni koosseisu raames ja seega me saame aru, et see äh, praegune komisjon ei saa arutada seda, kuidas tulevane komisjoni president käituma hakkab. mis puudutab nüüd kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Euroopa Parlamendi valimiste kuupäeva, siis oleks äh, väga halb, kui see kuupäeva valik mõjutaks osalusprotsenti negatiivselt. kui äh, tõesti pakutakse välja teistsugune kuupäev parlamendi valimisteks, siis nõukogu ja parlament Äh, keda tuleb konsu-, kellega tuleb konsulteerida vastuta, vastavalt tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta valimisseadusele, peavad hoolitsema selle eest, et selles küsimuses saabub selgust niipea kui kiiresti me vajame tugevat poliitilist liitu, millel on tugevama aruandekohustuslikkus ning äh, mille otsustel on äh, suurem demokraatlik legitiimsus, peab jääma kõigi arutelude keskmesse, mis puudutavad Euroopa Liidu tulevikku Äh, selle parlamendi roll on väga oluline, aitäh. aitäh, volinik. nüüd äh, annan sõna nendele, kes võtavad sõna fraktsioonide nimel ja alustan äh, Rahvaparteist, härra Kasiini, kaks ja pool minutit, palun. aitäh, president resolutsiooni eelnõu, mille üle me täna hääletamine, sisaldab kolme peamist elementi, nagu volinik juba ütles. kõigepealt tuleb ettepoole tuua Euroopa Parlamendi valimiste kuupäev. suve lõpuks peaks komisjon juba olema võimeline tööd alustama me peame loomulikult äh, hoolikalt analüüsima, kas see on võimalik, see kuupäeva varasemaks toomine, nagu volinik ütles, me peame hoolitsema selle eest, et see kuupäeva muutus toob kaasa suurema osaluse valitsustel. Äh, olulisem äh, ettepanek puudutab aga poliitilisi erakondi. mina eelistan seda terminit erakond, mitte perekond. sellepärast, et mulle tundub, et et Euroopa äh, poliitilisi erakondi tuleb käsitleda just nimelt äh, sellise, selliselt, et neil oleks roll äh, komisjoni presidendi ametisse nimetamisel. see on väga oluline selleks, et kodanikke Euroopale lähendada ja selline kehv osalus on siiani olnud äh, Äh, tingitud just nimelt sellest, et Euroopa valimistel räägitakse muust kui Euroopa asjadest, räägitakse riiklikest küsimustest. Euroopa Parlamendi äh, äh, valimisi käsitletakse siseriiklike probleemide tasakaalu saavutamiseks, nii et, et me peame kõnelema Euroopa valimistest ning kodanikke tuleb veenda, et nende hääl Euroopa Parlamendi valimistel ka midagi kaalub niisiis äh, Euroopa Komisjoni presidendi valimine annaks kindlasti äh, kodanikele sellise tunde ning kindlasti tulevastel valimistel kõneldakse Euroopast rohkem kui siiamaani, sest et majanduskriis on näidanud, et kogu selle küsimuse taust äh, on, kas meil on vaja rohkem Euroopat, vähem Euroopat või tuleb Euroopaga üldse lõpp teha kodanikele tuleb anda võimalus ise otsustada, kes Euroopat valitseb, kes on Euroopa Komisjoni president, on selles kontekstis äärmiselt oluline ning kolmas teema puudutab äh, komisjoni äh, koosseisu ja, ja siis äh, ka selle soolist koosseisu ähm, on arutatud selle üle, et kas ei peaks tulevased volinikud valima arvuliste kvootide alusel Äh, siis äh, parla-, äh, parlamendisaadikute hulgas, see annaks jällegi komi-, kodanikele mulje, et nende hääl on oluline ja see on üks seisukoht, mida mina toetan, aitäh! ja Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab nüüd sõna härra Galtieri kolmeks minutiks. aitäh! praegune kriis ei ole üksnes majanduskriis, see on ka poliitiline kriis see kriis on seotud vastuoluga äh, liikmesriikide poliitiliste taotluste vahel ja Euroopa taotluste vahel. Ehm, väga oluline on, et Euroopa institutsioonidel oleks legitiimsus Euroopa tasandil ning seetõttu see resolutsioon, mis, mille üle me täna hääletame, on tõesti väga oluline kõneleja vabandab, et ta hingeldab. võib-olla ma räägin, kui järgmine kõneleja on kõnelenud. hea küll, anname siis sõna härra Tahvile, kes võtab sõna ALDE fraktsiooni nimel ja kolmeks minutiks. poliitiline erakond on kahtlemata see lüli, mis on puudus meie riigiülesest demokraatiast ma arvan, et kui me tahame muuta äh, seda üha kahanevat valimistel osalemise protsenti, siis peame muutma Euroopa poliitilised erakonnad tõelisteks kampaaniamasinateks, mis on valmis väljendama ideoloogiat mis on valmis tegema poliitilisi valikuid ning hääli saama. selle resolutsiooni eelnõuga me alustame seda protsessi, kutsudes poliitilisi erakondi üles äh, võtma endale vastutuse ähm, selleks, et äh, luua meie föderaalsemat Euroopat demokraatlikumale alusele. Äh, erakondade äh, juhtfiguuride seadmine komisjoni presidendi kandidaadiks, samuti volinike valimine parlamendi ridadest on sammud, mis tulenevad just nimelt Lissaboni lepingu loogikast seega äh, on parlament see, kes valib härra Barroso järeltulija. meie edu mõõdetakse selle järgi, äh, mil määral me suudame valimiskampaaniat isikustada ja personaliseerida, äh, mil, mil moel me suudame avalikkust kaasa tõmmata Äh, tegemist on aruteludega, mis puudutavad väga tõsiseid küsimusi, mida järgmine parlamendi koosseis peab hakkama käsitlema. me peame arvestama äh, ka komisjoni äh, soolise tasakaaluga, sellega, kui sügavale integratsiooniprotsessid on jõudnud, sellega, milline on eelarve ning loomulikult peame arvestama ka sellega, kui palju on Euroopa Liidus liikmeid kaks tuhat neliteist on meie võimalus muuta Euroopa demokraatiat. ning parlament peaks sellest võimalusest kinni haarama eh, enesekindlalt ja jõuliselt. aitäh! aitäh! roheliste nimel härra Hefner, kaks ja pool minutit. aitäh, president, daamid ja härrad. Euroopa ei ole lihtsalt mingisugune vana struktuur, tegemist on demokraatiaga ning meie tahame luua ühte maailma kõige tugevamat demokraatiat. demokraatia keskmes tuleb hoolitseda selle eest, et kogu võim tuleneb rahvast, meil on vaja tugevaid institutsioone, äh, häid otsuseid, aga äh, see on võimalik ainult siis, kui väljendatakse kodanike tahet. ja mida jõulisemalt seda tehakse, seda parem demokraatiale praegu on meil vaja tugevdada Euroopa Parlamendi valimisi, äh, sest Euroopa kodanikud peavad mõistma, et see, mida nemad valimiskasti juures otsustavad, on tihedalt seotud sellega, mis edaspidi Euroopa poliitikas juhtuma hakkab. tahaksin esitada ühe küsimuse. Äh, kust tuleb härra Barroso? Äh, tema nimi on lihtsalt äh, kuskilt välja tõmmatud, aga kas me saame tõesti tavalisele inimesele öelda, et see ongi see, nii poliitika käibki, see ongi teie valik? kodanikel on arusaamine praegu, et nad küll valivad inimesed äh, parlamenti, aga pärast ei ole neil selle kõige üle mitte mingisugust kontrolli. nii et, et me peame tõesti hoolitsema, et äh, poliitilised erakonnad hoolitsevad selle eest, et Euroopa Parlamendi valimisi ei kuritarvitada liikmesriikide kampaania huvides Äh, vaja on Euroopa kampaaniat Euroopa teemadel ja seda me üritamegi selle resolutsiooni eelnõuga saavutada, me hoolitseme selle eest, et poliitilised erakonnad enne valimisi ütlevad, kes on nende kandidaadid Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale äh, see on üks kõige olulisemaid ja kõige äh, parem, võimsamaid ametikohti Euroopa Liidus ning Äh, väga oluline on, et erakonnad tõesti looksid sellise platvormi, et äh, inimesteni jõuab nende nägemus sellest, millist Euroopat nad tahavad luua ja seda juba enne valimisi. see suurendab valimiste legitiimsust ning arutelusid Euroopas erinevates küsimustes ning me sooviksime, et tulevane Euroopa Komisjoni president, olgu see siis mees või naine, pärast tähendab siis nende valimistulemuste alusel valitakse nendest äh, kandida-, nende kandidaatide seast, kes on siis äh, poliitiliste erakondade nimekirjade tipus. ja me tahaksime tagada ka selle, et volinikud või vähemalt viiskümmend protsenti neist tulevikus tuleksid Euroopa Parlamendi ridadest ning äh, kodanikel peaks olema mõju komisjoni koosseisu üle, aitäh suur tänu, härra Hefner ja nüüd ECR fraktsiooni nimel sõna kolleeg Foxile, teil on poolteist minutit. suur tänu, proua president, lubage tänada härra Kassinit ja teisi komisjoni liikmeid minu komisjonist, kes selle resolutsiooni kallal tööd tegid, siin on üsna mitu head ettepanekut me oleme kõik nõus sellega, et järgmiste Euroopa valimiste menetluskorda tuleb parandada. me peaksime õhutama inimesi valimistel aktiivsemalt osalema. ma toetan seda muudatust, et tuuakse kahe tuhande neljateistkümnendal aastal valimised juunikuust maikuusse, see annab meile ro-, parlamendina rohkem aega parlamendi presidenti valida. ja kuivõrd Ühendkuningriigis on mais niikuinii sellel aastal kohalikud valimised, aitaks see need valimised kokku panna, see hoiaks kokku maksumaksja raha ja kindlasti osalust tõstaks ka. mulle eriti meeldib lõik, kus öeldakse, et vähemalt mulle meeldib see, et see lõik, et vähemalt pool Äh, volikogu kandidaatidest peaksid olema Euroopa Parlamendist, äh, ei läinud läbi, meie ei saa dikteerida ette, kelle liikmesriigid nimetavad. komisjonis peavad olema tõeliselt andekad mehed ja naised ja neid tuleks ametisse nimetada ainult nende töö tulemuste põhjal ja ainult selle põhjal. ma ei toeta selles raportis leiduvat äh, nõudmist et liikmesriigid peaksid nimetama öö, oma komisjoni presidendi kandidaadi, kes peaks siis öö, Eh, vedama seda valimiskampaaniat, ma arvan, et nõukogu peaks selle ise valima. kui mis, kui parempoolsed kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on nõukogus eh, enamuses, kas nad siis tõesti valiksid Martin Schulzi sotsialisti komisjoni presidendi lihtsalt sellepärast, et Euroopa valimistel said sotsialistid rohkem hääli kui eh, parempoolsed ja ma arvan, et minu meelest selline asi ei ole võimalik ja sellepärast äh, me ei saa toetada seda resolutsiooni osa. suur tänu, EFD fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Anju. Äh, kallid kolleegid, äh, antud arutelu jooksul ei saa esitada sinise kaardi küsimust, meil ei ole ka vaba mikrofoni Äh, seda vastavalt kodukorrale, nii et äh, kui lubate, siis EFT fraktsioonile nüüd sõna ja, ja härra Agniu. mikrofon, palun. tuleb välja, et härra Anjut ei ole saalis äh, ja annaksin sõna nüüd härra Gualtierile. ei, siiski ta soovib hiljem sõna no hea küll, härra Sandekaart sellisel juhul kuue NGL fraktsioonilt. suur tänu, lugupeetud juhataja, kuue NGL-ist toetame me seda üleskutset, et häbiväärne komisjoni sooline jaotus ei jätkuks ka järgmise komisjoni ametiaja jooksul, kui kõik Euroopa Liidu sõnad Äh, soolisest võrdõiguslikkusest on tõsi, siis see peaks kajastuma ka komisjoni sooliselt tasakaalustatud koosseisus. aga see on ka kõige positiivsem asi, mida selle resolutsiooni kohta üldse võib öelda. võtame siin näiteks selle ettepaneku, mis käsitleb Euroopa poliitiliste erakondade võimalust esitada kandidaat komisjoni presidendi ametikohale. kust see mõte üldse pärit on? kas Euroopa rahvas on palunud meilt seda? kas see on kirjas nendel plakatitel, mida kannavad meeleavaldajad Ateenas, Madridis ja Lissabonis? ei. see on ettepanek, mis tuleb ülevalt poolt. kuulsime seda ettepanekut Barrosolt, kes rääkis sellest oma Euroopa Liidu olukorra kõnes äh, siin parlamendis. aga tõeline demokraatia ja demokraatia areng peaks saama alguse altpoolt ja kui Euroopa erakonnad tahavad esitada komisjoni presidendi ametikohale kandidaat, kandidaate, siis palun, nad võivad seda teha, neil on täielikud võimalused selleks olemas, hoolimata sellest, kas Barrosole see meeldib või mitte. Euroopa Liidu suur demokraatia puudujääk on probleem, mida me ei saa lahendada siis, kui me Euroopa poliitilise arutelu muudame isikupõhiseks. selle asemel on meil vaja hoopis rohkem demokraatiat ja sellepärast meie fraktsioon on esitanud ettepaneku, et me peame kutsuma üles liikmesriike kehtestama valimissüsteemid, mis aitavad tagada selle, et poliitilised erakonnad lähtuvalt oma suurusest oleks esindatud, sellepärast et mis demokraatia on see, mis jätab kõrvale ühe osa rahvastikust ja võtab neilt ära poliitilise esindatuse. me ütleme nagu Ameerika iseseisvussõja revolutsionäärid, ei mingeid makse ilma esindatuseta. kahjuks aga see resolutsioon ei äh, kajasta selliseid iseenesestmõistetavaid äh, demokraatilisi nõudmisi ja meil on sellest kahju, sellepärast et nagu öeldud, Euroopa Liidul ei ole vaja rohkem presidenti, Euroopa Liidul on vaja rohkem demokraatiat, aitäh. Grazie. suur tänu. sõna saab kolleeg Gualtieri kolmeks minutiks, palun. suur tänu, proua president. ma tahtsin enne öelda seda, et äh, see kriis, äh, mille küüsis äh, võitleb euro ja Euroopa ei ole mitte ainult finants- või rahanduskriis, vaid see on ka usalduskriis ja poliitiline kriis. nimelt omavahel võitlevad praegu siseriiklik poliitika ja euroopalikud poliitikad, mida on vaja kriisi lahendamiseks ja need muudatused, mida meie pakume, ei nõua aluslepingu muudatusi või teisesesse õigusesse tehtavaid muudu-, muudatusi, tegemist on institutsionaalse poliitilise reformiga. kasutatakse parlamentaarset poliitikat, äh, parlamentaarset demokraatiat mudelina aluslepingu kohaselt äh, tunnustatakse seda, et erakonnad esitavad kandidaadid omalt poolt äh, komisjoni presidendi ametikohale ja seal on öeldud väga selgelt aluslepingus, et komisjoni presidendi valib ametisse Euroopa Parlament, võttes arvesse valimistulemusi. aga selle reformiga annaksime me kodanikule ka konkreetse võimaluse valida Euroopa valitsusse inimesi ja annab demokraatliku legitiimsuse Euroopa Komisjonile, luues tõelise euroopaliku ruumi. ja see on ähm, väga oluline ju ometigi äh, selleks, et äh, komisjoni liikmed saaksid oma tööd teha demokraatliku legitiimsuse alusel. meie seisukohad ei lähe vastu sellele täiesti õigele äh, põhimõttele, et komisjon peab jääma sõltumatuks. aluslepingus on ka see väga selgelt kirjas, äh, nimelt viidatakse seal siis kvalifitseeritud häälteenamusele äh, nõukogus ja viidatakse Euroopa Parlamendi valimiste tulemus, tulemusi ka samuti. ja see on täiesti õige, igas demokraatlikus süsteemis on nii, et demokraatlik legitiimsus ja sõltumatus ei ole omavahel äh, vastandid nii et me lihtsalt äh, politiseerime komisjoni tegevust selle reformiga ja ehitame üles Euroopa Liidu, mis, millel on suurem legitiimsus ja mis on kodanikule lähemal. ja selli-, loome sellise liidu, kes äh, on võimelisem vastama nendele erakorralistele kriisidele, millega me täna oleme silmitsi ja niimoodi saame me astuda veel suure sammu poliitilise Euroopa suunas. proua Sinclairil on kodukorra, protseduuriline küsimus esitada. suur tänu, proua president äärmiselt irooniline on see, et demokraatiaalasel arutelul kasutab äh, Euroopa Parlament neid kodukorrareegleid, mis äh, summutavad debatti, me ei saa tõsta sinist kaarti lisaküsimuse esitamiseks, ei saa ka vaba mikrofoni alal rääkida, mis tähendab seda, et mitte ühinenud äh, saadikud ei saa üldse sõna. ka meie kandideerime kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimisel. Te ütlesite arutelu alguses, et vaba mikrofoni vooru ei toimu, aga te ei öelnud seda, et sinise kaardi voor, võimalust ei ole, seda ei öeldud ka varem e, emaili selle kohta ei ole, see on on debati rikkumine, see näitab täpselt Euroopa Liidu õiget nägu, te räägite demokraatiast, aga mitte kellelegi te häält ei anna ega ka võimalust valida. suur tänu, proua Sinclair. tegelikult ma ütlesin alguses et ette ei ole nähtud vaba mikrofoni vooru, sellepärast et fraktsioonid niimoodi otsustasid esmaspäeval ja e, see e, pandi päevakorda esmaspäeval sellisel kujul. ja sellepärast e, ongi see debatt selline, et iga fraktsiooni esindaja saab sõna. Teie saadikud, mitteühinenud saadikud ei ole omalt poolt esitanud taotlust sõna saada, aga presidendil, kes istub toolil, on vaba valik äh, Äh, sinise kaardi osas ja ma langetasin sellise otsuse, nagu ma langetasin ja sõna saab volinik Šemeta. suur tänu, proua president, austatud parlamendisaadikud! nagu president Barroso äh, oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus ütles siin koja ees, on meil vaja Euroopa avalikku ruumi. ruumi, kus räägitakse Euroopa asjadest ja kus nende öö, äh, üle peetakse debatte me ei taha üritada lahendada Euroopa probleeme siseriiklike lahenduste ja aruteludega. mitmeaastane finantsraamistik on näiteks väga hea näide selle kohta. ja sellepärast hindab Euroopa Komisjon kõrgelt teie jõupingutusi toestada Euroopa demokraatlikku protsessi ja kaasata Euroopa kodanikud Euroopa poliitik-, poliitilistesse otsustesse aktiivsemalt, olgu seda siis äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimistel või, või sealt edaspidi. Euroopa äh, poliitiliste erakondade poolne komisjoni presidendikandidaadi nimetamine enne kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimisi oleks äh, väga oluline samm selles suunas. mis puudutab nüüd aga volinike valikut, siis on kõige olulisem see, et volinikukandidaadid valitakse nende pädevuste alusel äh, nende Euroopa meelsuse ja nende sõltumatuse põhjalt. aluslepingus on väga selge mehhanism joonistatud välja äh, volinike valimiseks selle raamistiku kohaselt on Euroopa poliitilistel peredel alati võimalus kaaluda kõige paremaid äh, variante kandidaatideks. aga igal juhul peavad kõik volinikukandidaadid äh, esinema ka parlamendi ees ja parlament peab nende ametisse nimetamise heaks kiitma on väga palju teisi elemente, mis puudutavad Euroopa valimisi, eh, mille osas nii liikmesriigid kui ka Euroopa kodanikud, eh, Euroopa erakonnad saavad kasutada selleks, et valimisaktiivsust suurendada kodanike seas. nüüd on aeg võtta õigeid ja teinekord ka julgeid samme enne kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimisi ja seda selles kontekstis kavatseb Euroopa Komisjon esitada omapoolsed ettepanekud demokraatliku legitiimsuse suurendamiseks Euroopa Liidus. suur tänu! Grazie commissario, eh, abbiamo ricevuto una proposta di risoluzione. suur tänu! esitatud on üks resolutsiooni ettepanek ja sellega lõpetame arutelu selles päevakorrapunktis, hääletame kell kaksteist täna. järgmisena on meie päevakorras kontrollikoja iga-aastase aruande tutvustus. niisiis, järgmisena on päevakorras kontrollikoja iga-aastase aruande tutvustus, kuid äh, ootame veel kontrollikoja esimeest, nii et äh, me peame paar hetke veel ootama.